La séance est reprise. jätkame istungiga ja jätkame selle koha pealt, kus teile pooleli jäi. ja tahaksin ütelda, et võtame jaod läbi järgmiselt, kõigepealt üks A ja siis eriinstrumendid, special eh, IIES, nagu me eile kokku leppisime eh, ning neljas rubriik pilootprojektid ja teised äh, jaod ja lõpetame maksetega. rubriik üks A, proua Kalisovaval oli üks äh, muudatus, palun un pequeño comentario que hacer. Suur aitäh, jah, mul on üks märkus. Biotehniko, porque... see on tehniline äh, väike muudatus. on tehtud väga palju muudatusi ja arv näitajaid on natuke ümber tõstetud ja kui me koostasime eh, eelmist tabelit, me unustasime muuta rida null üheksa, nullkümmend kolm, null kolm. kulukohustused, mis on äh, kõrgemad kui komisjoni poolt ette pakutud eelarvelis eh, kuus miljonit ja see saab olema kümme miljonit, see on toodud lisas, kus on ka kompromissettepanekud, veel kord kordan rea numbrid null üheksa, null kolm, null kolm. see on koostalitusvõime suurendamine ja eh, üle-euroopalise digitaalse taristu uuendamise rida null üheksa, null kolm, null kolm, seega kuue miljoni asemel kümme miljonit. ja ma arvan, et me võime nüüd kohe alustada hääletamisega. tegemist oli siis parandusega. härra Depree palus sõna uh,. Oui, jah, tõepoolest. ma eile ütlesin, et mis puudutab eilse pärastlõuna hääletusi siis meil probleeme ei olnud, aga meil võib probleeme olla üks aasta täna hommikul ja ka neljandas. aga võttes arvesse tehtud jõupingutusi, tahaksin avalikult äh, tänada ka äh, üldraportööri ning Rahvapartei koordinaatorit. osad punktid, äh, kus meil oli raskusi, need raskused on nüüd leidnud lahenduse. üks A ja neli selles osas siis äh, on äh, meie probleemid kadunud ja tahaksin tänada neid, kes äh, nii kaugele meid aitasid. väga kenasti hakkab see päev, siis läheme edasi, rubriik üks A, hääletus kõigepealt. esimene plokk. ning siin on siis komisjoni algne ettepanek, teil on lisas samuti tabelis üks veel detailid. hääletamine, kes toetavad seda muudatust? aitäh, kes on vastu? ma näen nelja häält vastu. see plokk on seega siis heaks kiidetud. ja nüüd meil on teine plokk, kus on kõik sätted, mis puudutavad kulukohustusi eh, lisaks sellele, mis komisjon on ette näinud ja tabel kaks, kes toetavad, kes on vastu, neli vastu, heaks kiidetud ja nüüd ülejäänud hääletused, mis kompromissi alla ei läinud. null üks, null kaks, null üks, esimene muudatus seitsesada üheksakümmend kuus. eeldraportöör on vastu, hääletame, kes toetavad. aitäh, kes on vastu? nüüd võite käed langetada, erapooletud, erapooletuid ei ole. muudatusettepanek on tagasi lükatud. sama rida viissada kakskümmend seitse, üldraportöör on vastu, kes toetavad seda muudatusettepanekut? ma tänan teid, kes on vastu? väga hea, erapooletud ei ole, tagasi lükatud, kuussada üheksateist nüüd. üldraportöör on vastu, kes toetavad seda muudatusettepanekut. ma tänan teid, kes on vastu võite tead langetada, kes on erapooletud, ma ei näe erapooletuid, siis muudatusettepanek on tagasi lükatud. null kaks, null kaks, null üks rida, muudatus neli tuhat kakssada üksteist, üldraport on vastu, kes toetavad? aitäh. kes on vastu? võite tead langetada, erapooletud, ei ole. muudatusettepanek on tagasi lükatud null kaks, null kaks, null kaks, seitsesada viiskümmend viis ja neli tuhat kakssada kaksteist üldraportöör vastu, kes toetavad seda muudatusettepanekut. aitäh, kes on vastu? aitäh, erapooletud, tagasi lükatud. null neli, null kolm, null üks, null üks rida, muudatus eh, tuhat kaheksateist, üldraportöör on vastu kes toetavad seda muudatusettepanekut? aitäh. kes on vastu? aitäh. erapooletud, neid ei ole. tagasi lükatud. sama rida, seitsesada viiskümmend üheksa ja neli tuhat kakssada kuusteist. jällegi üldraportöör on selle vastu. kes toetavad? aitäh, kes on vastu? aitäh. erapooletud, tagasi lükatud null kaheksa, null kaks, null kolm, null üks rida, eh, muudatus kaheksasada viisteist ning neli tuhat kakssada seitsekümmend kolm. üldraportöör on selle vastu, kes toetavad seda muudatusettepanekut? aitäh. kes on vastu? aitäh. erapooletud ei ole, tagasi lükatud. rida null kaheksa, null kaks, null kolm, null kaks, muudatus kaheksasada kuusteist ja neli tuhat kakssada seitsekümmend neli, üldraportöör on selle vastu. kes toetab seda muudatusettepanekut? aitäh. kes on vastu? aitäh. erapooletud ei ole. tagasi lükatud. null kaheksa, null kolm, null, äh, null kaheksa kes on äh, selle poolt? kes on vastu? aitäh, erapooletud, ma ei näe, tagasi lükatud. null kaheksa, null kolm, null üks, null kaks, äh, kus sada seitsekümmend, kes toetab seda? aitäh, kes on vastu? aitäh, erapooletud, ei ole, tagasi lükatud. viissada kakskümmend neli raportöör on vastu, kes toetab seda? aitäh, kes on vastu? aitäh, erapooletud neid ei ole, tagasi lükatud. null kaheksa, null neli, null üks, null üks, kuussada kuuskümmend kuus ja kaheksasada seitsekümmend neli. Äh, üldraportöör on vastu, kes toetab seda? aitäh, kes on vastu? aitäh, erapooletud ei ole, tagasi lükatud. null kaheksa, null neli, null üks, null kaks, kuussada kuuskümmend kaheksa, üldraportöör on vastu, kes toetab seda muudatusettepanekut? aitäh, kes on vastu? erapooletud ei ole, kaks erapooletut tagasi lükatud. null üheksa, null neli, null kolm, null kaks, kaheksasada kakskümmend üks ja neli tuhat kakssada seitsekümmend üheksa sama küsimuse kohta üldraportöör on vastu, kes toetab? aitäh, kes on vastu? langetage käed, erapooletuid ei ole, muudatus on tagasi lükatud. rida kaksteist, null kolm, null üks, kolmsada viiskümmend seitse üldraportöör on selle vastu, kes toetab seda muudatusettepanekut? aitäh, vastu. aitäh, erapooletud? ei ole, tagasi lükatud. sama rida, muudatus tuhat viis. üldraportöör toetab, kes on poolt? aitäh, kes on vastu? tundub, et tagasi lükatud Eh, siiski heaks kiidetud, aga kontrollime elektrooniliselt. kas olete valmis hääletama, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. seitseteist poolt, neliteist vastu heaks kiidetud. rida viisteist null kaks, null üks, null üks, kaheksasada viiskümmend üks on neli tuhat kolmsada üheksa. kes toetab seda muudatusettepanekut? aitäh, kes on vastu? erapooletud? ei ole, tagasi lükatud. viisteist, null kaks, null üks, null kaks, kaks muudatusettepanekut, kakssada viiskümmend kolm ja neli tuhat kolmsada üksteist. raportöör on vastu, kes toetab seda muudatusettepanekut? aitäh, kes on vastu? aitäh, erapooletud. kolm erapooletut, tagasi lükatud. sama rida, kaheksasada kakskümmend viis, neli tuhat kakssada kaheksakümmend kolm. jällegi, et raportöör on selle vastu, kes toetab. aitäh. kes on vastu? aitäh, erapooletud, kaks erapooletut tagasi lükatud. viisteist null kolm null üks null üks kaheksa kakskümmend kaks on esitatud kakssada kaheksakümmend. üldraportöör on selle vastu, kes toetab? aitäh, kes on vastu? aitäh, erapooletud. erapooletuid ei ole tagasi lükatud rida null kaks, null üks, null kuus, null üks, neli tuhat kolmkümmend üheksa, üldraportöör vastu, kes on poolt? aitäh. kes on vastu? aitäh. erapooletud? üks, kaks, tagasi lükatud null kaks, null kaks, null üks rida, kaks muudatusettepanekut, neli tuhat kakssada üksteist ja seitse viiskümmend neli, üldraportöör vastu, kes toetab? aitäh. kes on vastu? aitäh. erapooletud ei ole, tagasi lükatud. sama rida, üheksasada kakskümmend kuus. raportöör toetab, kes on poolt? aitäh. kes on vastu? erapooletud. muudatus on heaks kiidetud sama rida, kolmsada kaheksakümmend kuus, raportöör toetab, kes on poolt? aitäh, kes on vastu? aitäh, erapooletud? ei näe, heaks kiidetud. rida null kaks, null kaks, null kaks, seitsesada viiskümmend viis, neli tuhat kakssada kaksteist, üldraportöör vastu, kes on poolt? aitäh. kes on vastu? erapooletuid ei ole. tagasi lükatud, sama rida. kolmsada kuuskümmend, raportöör poolt, kes toetavad? aitäh. kes on vastu? kolm vastu, erapooletud kolm erapooletut, heaks kiidetud. rida null kaks, null neli, null kaks, null kolm, üks muudatusettepanek numbriga kuussada viiskümmend üheksa, üldraportöör toetab, kes on poolt? kontrollime elektrooniliselt. hääletus on lõppenud Ah, il y a, on me signale qu'il y a un votant en excès au PP. ja tundub, et Rahvaparteist on üks üleliigne hääletaja. tundub, et nüüd on korras. aritmeetika on ka õige. muudatusettepanek on tagasi lükatud kuusteist poolt kaheksateist vastu rida null kaks, null neli, null kolm, null üks, kuussada kuuskümmend, üldraportöör toetab, kes on poolt? aitäh, kes on vastu? aitäh, erapooletud, heaks kiidetud. sama rida neli tuhat sada kolmkümmend neli, üldraportöör vastu, kes on poolt? aitäh, kes on vastu? aitäh, erapooletud ei ole, tagasi lükatud. null neli, null kolm, null üks, null kolm, kolmsada kuuskümmend üks. üldraportöör toetab, kes on poolt? kontrollime elektrooniliselt, hääletus on alanud scrutin est clos hääletus on lõppenud. muudatus on heaks kiidetud seitseteist poolt, neliteist vastu. rida null neli, null kolm, null üks, null neli, esimene muudatus neli tuhat nelikümmend kolm. üldraportor vastu. kes toetab? aitäh, langetage käed, kes on vastu. aitäh, erapooletud ei ole, tagasi lükatud sama rida kolmsada kaheksakümmend seitse, üldraportöör toetab, kes on poolt? aitäh, kes on vastu? kolm vastu, erapooletud, kaks erapooletut, heaks kiidetud. sama rida neli tuhat seitsekümmend neli, üldraportöör on vastu, kes on poolt? kes on vastu? aitäh erapooletud, ei näe, tagasi lükatud. rida null neli, null kolm, null üks, null viis, neli tuhat nelikümmend üks, üldraportöör vastu. kes on poolt? aitäh. kes on vastu? aitäh, erapooletud ei ole, tagasi lükatud. null neli, null kolm, null kaks, null üks, kolmsada kaheksakümmend kaheksa, üldraportöör poolt, kes toetab? kontrollime elektrooniliselt, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. muudatus on tagasi lükatud seitseteist po-, ei, äh, esimees vabandab, seitseteist, seitseteist, jah, siiski tagasi lükatud. neli tuhat seitsekümmend kolm, kes on poolt aitäh. kes on vastu? aitäh, erapooletud. kaks erapooletut. tagasi lükatud. rida null neli, null kolm, null kaks, null kaks, muudatusettepanek kolmsada kuuskümmend neli, raportöör toetab. kes on poolt? hääletame elektrooniliselt, hääletus on alanud. scrutin est clos hääletus on lõppenud. heaks kiidetud kakskümmend poolt, neliteist vastu. rida null neli null kolm null kaks null kolm, muudatus neli tuhat ükssada kakskümmend neli, üldraportöör on vastu, kes toetab? aitäh, kes on vastu? aitäh, erapooletud ei ole, tagasi lükatud sama rida kolmsada kuuskümmend viis, üldraportöör toetab, kes toetab? aitäh, vastu. langetage käed, erapooletud, heaks kiidetud. rida null kuus, null kaks, null üks, null üks, nelisada seitsekümmend kaks, kuussada viiskümmend neli. üldraportöör on vastu, poolt. aitäh, kes on vastu? aitäh, erapooletud, ei ole tagasi lükatud. rida null kaheksa null kaks null kaks null üks, muudatusettepanek neli tuhat viiskümmend neli, üldraportöör on vastu, poolt. aitäh, vastu. erapooletud ei ole, tagasi lükatud rida null kaheksa null kaks null kaks null kolm, muudatusettepanek kuussada kuuskümmend üks, üldraportöör on vastu, poolt. aitäh, vastu aitäh. erapooletud ei ole. tagasi lükatud. sama rida, kolmsada kaheksakümmend viis. üldraportöör poolt, poolt. aitäh, vastu. aitäh, erapooletud. kaks erapooletut, heaks kiidetud rida null kaheksa, null kaks, null kolm, muudatusettepanek kolmsada kuuskümmend kaheksa, üldraportöör poolt, kes toetab? aitäh, vastu. erapooletud ei ole, heaks kiidetud. null kaheksa, null kaks, null kolm, null üks, kaheksa viisteist, neli tuhat kakssada seitsekümmend kolm, raportöör vastu, poolt. aitäh, vastu. aitäh, erapooletud, kaks erapooletut, tagasi lükatud. sama rida, kolmsada üheksakümmend kaks üldraportöör toetab, poolt. hääletame elektrooniliselt, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. muudatus on heaks kiidetud, kuusteist poolt, viisteist vastu, kaks erapooletut. sama rida, neli tuhat kolmsada nelikümmend, üldraportöör on poolt, kes toetab? aitäh, vastu. kaks vastu ühelt, erapooletud ei ole, kaks heaks kiidetud. rida null kaheksa, null kaks, null kolm, null kaks, muudatusettepanek kaheksasada kuusteist ja neli tuhat kakssada seitsekümmend neli. üldraportöör on vastu, poolt. aitäh. vastu. aitäh. erapooletud kaks erapooletut. muudatusettepanek on tagasi lükatud. rida null kaheksa, null kaks, null kolm, null kolm, muudatusettepanek sada kümme. ja siin on ka raportööri suuline muudatusettepanek. ning äh, kui suuline läheb läbi, siis see raportöör toetab, kes on poolt. aitäh, kes on vastu? aitäh erapooletuid ei ole seega äh, koos suulise muudatusettepanekuga heaks kiidetud. rida null kaheksa, null kaks, null kolm, null kuus, muudatusettepanek kolmsada kuuskümmend üheksa ja üldraportor toetab poolt. aitäh. vastu. aitäh, erapooletud? ei näe. heaks kiidetud. sama rida neli tuhat kolmsada üheksakümmend üheksa. üldraportor toetab poolt aitäh, vastu. kaks vastu, erapooletud ei ole, heaks kiidetud. rida null kaheksa, null kaks, null neli, kaheksasada kaheksateist, neli tuhat kakssada seitsekümmend kuus, üldraportöör toetab poolt. hääletame elektrooniliselt, palun, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud tagasi lükatud kaksteist poolt kakskümmend üks vastu. null kaheksa, null kolm, null üks, null kaks, muudatusettepanek kuussada seitsekümmend, üldraportöör vastu, poolt. aitäh, vastu. aitäh, erapooletud. kaks erapooletut, tagasi lükatud rida null üheksa, null kolm, null kaks, neli tuhat ükssada kakskümmend kaheksa üldraportöör vastu, poolt. aitäh, vastu. aitäh, erapooletud ei ole, tagasi lükatud. null üheksa, null kolm, null kolm, kakssada kuuskümmend neli, üldraportor toetab, poolt. aitäh, vastu. aitäh, erapooletud ei ole, heaks kiidetud rida null üheksa null neli, muudatus neli tuhat viiskümmend viis, üldraportöör on vastu, poolt. aitäh. vastu. aitäh, erapooletud ei ole, tagasi lükatud kümme, null kolm, null üks, kuussada kuuskümmend üheksa, raportöör vastu, poolt. aitäh, vastu. aitäh, erapooletud ei ole, tagasi lükatud. neliteist, null kolm, null üks, neli tuhat nelikümmend kuus. eelraportöör on selle vastu, poolt. aitäh, vastu. aitäh, erapooletud ei ole, tagasi lükatud neliteist, null neli, null üks, neli tuhat ükssada kolmkümmend üks, üldraportöör vastu, poolt kes on vastu? aitäh. erapooletud ei ole. tagasi lükatud. rida viisteist, null kaks, null üks, null üks, esimene muudatusettepanek kaheksasada viiskümmend üks ja neli tuhat kolmsada üheksa. üldraportöör toetab, kes on poolt? hääletame elektrooniliselt, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud tagasi lükatud kuusteist äh, vastu, viisteist poolt. neli tuhat kolmsada kolmkümmend kaheksa, sama rida, raportöör toetab. poolt. aitäh, vastu. aitäh, erapooletud ei ole. heaks kiidetud. viisteist null kaks null üks null kaks muudatusettepanek kaheksasada viiskümmend kolm ja neli tuhat kolmsada üksteist ning äh, üldraportor toetab. kes on poolt? hääletame elektrooniliselt. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. muudatusettepanek on heaks kiidetud, kaheksateist poolt, viisteist vastu. rida viisteist null kaks null kolm kakssada kuuskümmend kuus. raportöör toetab, poolt aitäh, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. kakssada kuuskümmend kuus, rida viisteist null kaks null kolm, kes on poolt? esimehele öeldakse, et juba hääletasime seda, esimees vabandab aga kontrollime siiski, kui teid ei sega. kakssada kuuskümmend kuus üldraportöör toetab. aitäh, vastu. jah, tõepoolest heaks kiidetud. kakskümmend neli, null kaks, null üks, neli tuhat ükssada kakskümmend üheksa, üldraportöör vastu, poolt, vastu. aitäh, erapooletud, tagasi lükatud rida kolmkümmend kaks, null neli, null kolm, null üks, muudatusettepanek sada üksteist ja suuline muud- äh,, muudatusettepanek ka äh, nagu varemgi. ja kui suuline muudatusettepanek ka heaks kiidetakse, siis üldraportöör toetab, kes on poolt, aitäh. kes on vastu? aitäh, erapooletuid ei ole ja sellega on heaks kiidetud. Eh bien, nous en avons terminé avec... hästi, siis me oleme rubriigiga üks A lõpetanud. Nous allons passer... ja läheme edasi eh, eriinstrumentide juurde. ja eriinstrumentides on meil eraldi hääletused null neli, null neli, null üks. muudatusettepanek seitsesada, seitse tuhat üheksasada kaheksakümmend kolm. raportöör ei töö, toeta. kes on poolt? kas te soovisite sõna, härra Tüpri? palun Euh, jah, esimees, mina tunnistan, et ma olen pisut üllatunud sellest äh, olulisest kasvust, mis äh, siin on ette nähtud selle rea puhul. Äh, siin on kakskümmend kuus miljonit enne ja jõuame saja viiekümne miljonini, nii et ma olen ületanud selle tõsise kasvu üle, mina ise leian, et see on liiane võrreldes äh, vahendite kasutamise reaalse määraga eelnevatel aastatel, nii et äh, mul on tunne, et siin on ka Naiskomisjoni ettepanek, kus on väiksem kasv. ma olen üsna üllatunud selle äh, ja ma tahaksin komisjoni arvamust kuulda selle kohta. proua pearaportöör. Oh, ei, ähm, ma tahaksin kõigepealt komisjoni arvamust, äh, palub härra Dupre. komisjon, kes võtab komisjoni nimel sõna? aitäh meie hinnangud on sellised, äh, nagu on kirjas ka kahe tuhande viieteistkümnenda aasta eelarveprojektis, äh, minu äh, ülemus äh, ütles, et tegemist on realistlike hinnangutega eile, nii et komisjon jõuab nende arvamuste juurde. kas see vastus rahuldab teid, härra Tüpri? komisjon väidab, et tegemist on õiglaste hinnangutega, kuid mina olin üllatunud selle suure kasvu üle. võib-olla oleks parem toetada Naiskomisjoni muudatusettepanekut, sest äh, siin assigneeringud kasvavad kahekümne 20 kuuelt saja viiekümnele, see on kuuekordne tõus, Naiskomisjoni muudatusettepanek näeb ette kahekordset tõusu. nii et mulle tundub lihtsalt, et see ettepanek on liiane jah, see tähendab, et äh, üleilmastumine äh, avaldab suuremat mõju, kui see on olnud praeguseni. ma tahtsin öelda et me tegelikult soovime taastada need arvnäitajad, mis seal olid varem, selleks et tagada eesmärkide täitmine, et ei peaks ootama kaheksateist kuud, kuni on võimalik neid rakendada, siis me palume taastada seda, mis seal varem oli, see ei tähenda endast kasvu bon,. tuletan teile meelde, et me oleme siin selleks, et hääletada ja et arutelu on juba lõppenud ning seetõttu kutsun teid äh, arvamust avaldama nende muudatusettepanekute kohta. neli, null, neli, null, neli, null, üks, seitse tuhat üheksasada kaheksakümmend kolm, raportöör ei toeta, kes on poolt? kes on vastu? kes on äh, erapooletud? erapooletud ei ole, tagasi lükatud. neli tuhat äh, kakssada viiskümmend kaheksa see on identne, siis ei ole vaja hääletada, seitse tuhat nelisada üks. raportöör toetab, kes on poolt? aitäh, kes on vastu? kes on erapooletud? kaks, kolm erapooletut, neli heaks kiidetud. siis muudatusettepanek kuus tuhat kakssada kümme mis, mis langeb ära, sest äh, seitse tuhat nelisada null üks kiideti heaks äh, rida kolmteist null kuus null üks äh, kaheksa tuhat nelisada seitsekümmend üheksa, raportöör ei toeta, kes on poolt? kaks, kolm häält poolt, kes on vastu? aitäh, laske käed alla, erapooletuid ei ole, tagasi lükatud rida nelikümmend null kaks, nelikümmend kaks, muudatusettepanek seitse tuhat nelisada kaks. raportöör toetab. kes on poolt? aitäh, kes on vastu? aitäh. erapooletuid ei ole. muudatusettepanek on heaks kiidetud ja järgmine langeb ära null neli, null neli, null üks kuus tuhat kakssada üksteist raportöö toetab, kes on poolt, aitäh, kes on vastu. viis on vastu, erapooletuid ei ole heaks kiidetud. seega oleme lõpetanud eh, selle erivahendite hääletuse Appropriation from section three, eh, ülekanded eh, ja aasta kolm jagu kümme otsustasime selle edasi lükata, nüüd saame selle ette võtta. kas te soovite sõna? proua Holmeier, palun. suur tänu, ma võlgnen teile veel vastuse eilsest. vahepeal on saavutatud täielik kokkulepe ja need kulud, mis on täies ulatuses mõeldud äh, hoonete IT ja julgeoleku tagamiseks, äh, tuli üle viia ERD-s ja personaliga seotud kulutused jäävad komisjoni alla. kui tuleb taotleda komisjonilt raha, siis tekivad raskused seoses reisimisega, kuid samas me peame kaaluma ka, millised on kohalikud kohustused, sest need kolleegid ju töötavad siin kohapeal. seega asjade lihtsustamiseks me tõstame ümber viieteistkümnendalt eelarvele alt kolmandale kuid me kuulsime ka volinike käest, et nende eesmärk ei ole teha kärpeid. kui te heidate pilgu nüüd meie kavadele ja analüüsite neid, siis te mõistate, et nõukogul oli kavatsus teha kärpeid, kuid mul ei olnud võimalik seda arutada kolleegidega Äh, seega meie parlamendis hääletame vastu, kuid põhimõtteliselt kõik on paika loksunud. nõukogu ei soovi teha kärpeid. kuid ta on koondanud halduskulud, lihtsustanud äh, seda arusaamist, kuid programmide äh, rakendamise ja personali osas see midagi ei muuda raportöör seega ei ole nõus. kes on poolt selle ülekandmise poolt? raportöör seega ei toeta, ei, toetab. raportöör toetab, kes toetavad seda muudatusettepanekut, aitäh, kes on vastu? vastu ei ole keegi, erapooletuid ei ole, seega on hea see heaks kiidetud nüüd saame minna rubriik nelja juurde. rubriik neli. meil on kõigepealt e, e, muudatusettepanekute plokk, mis püüab taastada assigneeringuid komisjoni välja pakutud tasemel see on lisatabel seitse. vabandust, ütleb esimees. Need on arvud, mis on allpool komisjoni pakutud taset. raportöör toetab, kes on poolt? kes on vastu? üks on vastu, erapooletuid, erapooletuid ei ole, heaks kiidetud. teine alaplokk, mis püüab taastada signeeringuid komisjoni välja pakutud tasemel. tabel kaheksa lisas, raportöör toetab, kes on poolt? aitäh, kes on vastu? viis on vastu, heaks kiidetud. kolmas alaplokk mis püüab tõsta assigneeringud kõrgemale komisjoni välja pakutud tasemest. tabel üheksa lisas raportöör on poolt, kes on poolt? aitäh, kes on vastu? aitäh. erapooletuid ei ole, heaks kiidetud. nüüd lähme edasi. Sur des amendements euh, qui ne sont pas cou- äh, muudatusettepanekute juurde, mis ei ole kompromissidega kaetud, siin on null üks, null kolm, null kaks, üheksateist, null kolm, null üks, null kaks ja üheksateist, null kolm, null üks, null kolm ja üheksateist, null kolm, null üks, null neli, mida saaks korraga hääletada sada seitsesada üheksakümmend seitse, neli tuhat kakssada viiskümmend viis, seitsesada seitsekümmend üheksa, neli tuhat kakssada kolmkümmend seitse, seitsesada kaheksakümmend, neli tuhat kakssada kolmkümmend kaheksa ja seitsesada kolmkümmend. kas teile sobib, kui me hääletame neid kõiki ühe plokina? Need, kes toetavad neid muudatusettepanekuid, mida raportöör ei toeta, kes on poolt, palun näidake käega. aitäh, kes on vastu? laske käed alla, erapooletuid ei ole Need neli muudatusettepanekut on tagasi lükatud. üheksateist null kolm null üks null viis kaheksasada seitsekümmend seitse raportöör ei toeta. kes toetab seda muudatusettepanekut? aitäh, laske käed alla. kes on vastu? aitäh, erapooletuid ei ole. tagasi lükatud rida kakskümmend üks, null kolm, null üks, null neli, muudatusettepanek kaheksa tuhat kuusteist ja neli tuhat kakssada üheksakümmend. raportöör ei toeta. kes on selle muudatusettepaneku poolt? aitäh, kes on vastu? laske käed alla, erapooletuid ei ole. muudatusettepanek on tagasi lükatud. rida kakskümmend üks, null seitse, null üks, muudatusettepanek viissada nelikümmend. raportöör ei toeta, kes on poolt? aitäh. kes on vastu? laske käed alla, erapooletuid tagasi lükatud. rida kakskümmend kolm, null kaks, null kaks, muudatusettepanek seitse tuhat üheksasada seitsekümmend kolm ja neli tuhat kakssada nelikümmend kaheksa. raportöör ei toeta, kes on poolt? aitäh, laske käed alla, kes on vastu? laske käed alla, erapooletuid ei ole, heaks, tagasi lükatud, vabandust. nüüd äh, märkused. ja tundub, et siin saab neid korraga hääletada. märkused nende ridade kohta, mis teil on siin, muudatusettepanekud neli tuhat kolmsada kolmkümmend seitse, kolmkümmend kuus, kolmkümmend viis, kolmkümmend neli, kolmkümmend kolm ja kolmkümmend kaks. kolmkümmend üks, kolmkümmend ja kuni kahekümne kolmeni välja ma ei hakka kõiki ridu ette lugema, teil on need tabelis olemas, raportöör toetab. kes on poolt? aitäh, kes on vastu? kaks on vastu. Need on heaks kiidetud järgmised eraldi hääletused. rida null viis null üks neli kolm null kolm, muudatusettepanek neli tuhat ükssada kolmkümmend seitse raportöör ei toeta, kes on poolt? keegi ei ole poolt. aitäh, kes on vastu? aitäh, erapooletuid ei ole, tagasi lükatud. rida kolmteist, null viis, kuuskümmend, null üks, muudatusettepanek sada seitsekümmend, raportöör toetab, kes on poolt? aitäh, kes on vastu? vastu ei ole, kedagi erapooletuid ei ole, muudatusettepanek on heaks kiidetud. rida üheksateist null kaks null kaks, muudatusettepanek kolmsada seitsekümmend neli. raportöör toetab, kes on poolt? aitäh, kes on vastu? erapooletuid? kaks erapooletut heaks kiidetud. rida üheksateist null kolm null üks null neli, muudatusettepanek seitsesada seitsekümmend kolm kes on poolt? raportöör ei toeta, vabandust, kes on poolt? aitäh, kes on vastu? aitäh, erapooletuid? ei ole, muudatusettepanek on tagasi lükatud. rida üheksateist null kolm null üks null viis, muudatusettepanek kaheksasada seitsekümmend seitse, raportöör ei toeta, kes on poolt? aitäh erapooletuid, töötage, kes on vastu. erapooletuid ei ole. muudatusettepanek on tagasi lükatud. üheksateist null kolm null üks null kuus, muudatusettepanek sada seitsekümmend kuus, raportöör ei toeta, kes on poolt? hääletame elektrooniliselt, palun, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. muudatusettepanek on heaks kiidetud, kakskümmend pool, üksteist vastu, kolm erapooletut. rida üheksateist, null kolm, null üks, null seitse, muudatusettepanek sada viiskümmend seitse kuivõrd me kiitsime heaks, siis sada seitsekümmend kolm, sada viiskümmend seitse ja neli tuhat kolmsada nelikümmend kolm, kes on poolt, laske käed alla, kes on vastu. ei ole erapooletuid, kaks erapooletut, kolm heaks kiidetud, rida kakskümmend null kaks null üks, muudatusettepanek kolm tuhat kakskümmend neli raportöör toetab, kes on poolt? aitäh, laske käed alla, kes on vastu. aitäh, erapooletud ei ole. muudatusettepanek on heaks kiidetud. Riida, lähme nüüd märkuste juurde, mida tuleb eraldi hääletada. kakskümmend üks, null kaks, null üks, muudatusettepanek kolmsada nelikümmend viis, raportöör ei toeta, kes on poolt hääletame palun elektrooniliselt, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. muudatusettepanek on heaks kiidetud, kaheksateist poolt, kuusteist vastu. rida kakskümmend üks, null kaks, null neli, muudatusettepanek kolmsada kolmkümmend kolm. raportöör ei toeta, kes on poolt? aitäh kes on vastu? aitäh. erapooletuid ei ole tagasi lükatud. samal real sada seitsekümmend kolm raportöör toetab, kes on poolt. aitäh, kes on vastu? aitäh, üks on vastu, erapooletuid ei ole, heaks kiidetud. rida kakskümmend üks, null kaks, null seitse, null üks, muudatusettepanek kolmsada seitse, raportöör ei toeta, kes on poolt? aitäh, kes on vastu? aitäh, erapooletuid, muudatusettepanek on heaks kiidetud. tagasi lükatud, öeldakse saalist, kolmsada seitse. kakskümmend üks, null kaks, null kaheksa, muudatusettepanek kuussada nelikümmend kaheksa, kolmsada seitsekümmend seitse, mida raportöör toetab, kes on poolt? aitäh, kes on vastu? kaks, kolm on vastu, erapooletuid ei ole, seega on see heaks kiidetud. rida kakskümmend üks, null kaks, null kaheksa, null üks, muudatusettepanek kolmsada seitsekümmend kaheksa, raportöör toetab, kes on poolt? hääletame elektrooniliselt. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud muudatusettepanek on heaks kiidetud, kuusteist poolt, neliteist vastu, kolm erapooletut, kakskümmend üks, null kaks, viiskümmend üks, null neli, muudatusettepanek neli tuhat nelikümmend kaheksa, raportöör ei toeta, kes on poolt? aitäh, laske käed alla, kes on vastu? laske käed alla, erapooletuid ei ole tagasi lükatud. rida kakskümmend üks, null kolm, null kaks, null kolm, muudatusettepanek sada kaheksakümmend kuus, sada kolmkümmend neli, raportöör ei toeta, kes on poolt? aitäh. kes on vastu? aitäh. erapooletuid ei ole, seega on see muudatusettepanek tagasi lükatud. sada seitsekümmend viis. raportöör toetab, kes on poolt? aitäh, kes on vastu? kolm on vastu, erapooletuid on üks. muudatusettepanek on heaks kiidetud Läheme edasi, rida kakskümmend üks null neli null üks, muudatusettepanek sada seitsekümmend neli, raportöör toetab, kes on poolt? aitäh, kes on vastu? ei ole, erapooletuid ka ei ole, seega on muudatusettepanek heaks kiidetud. samal real muudatusettepanek numbriga kuussada neliteist ja kolmsada seitsekümmend üheksa, raportöör toetab, kes on poolt? aitäh, laske käed alla, kes on vastu? kolm on vastu, erapooletuid kaks, muudatusettepanek on heaks kiidetud. kakskümmend üks, null kaheksa, null kaks, muudatusettepanek kolmsada kakskümmend kolm, raportöör toetab, kes on poolt? aitäh, laske käed alla, kes on vastu? neli on vastu, sellega on see heaks kiidetud, kakskümmend kaks, null kaks, null kolm, null üks, muudatusettepanek neli tuhat kuuskümmend kaks, mida raportöör ei toeta, kes on poolt? aitäh, laske käed alla. kes on vastu? erapooletuid? üks erapooletu, kaks tagasi lükatud hea küll, ütleb esimees. hääletame elektrooniliselt, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud viisteist poolt, viisteist vastu rida kakskümmend kaks null kolm null üks, esimene muudatusettepanek neli tuhat kümme, raportöör toetab, kes on poolt? aitäh, laske käed alla, kes on vastu? kaks on vastu, erapooletuid ei ole, heaks kiidetud. samal real sada seitsekümmend kaks, neli tuhat ükssada kaheksakümmend kuus, seitsesada kakskümmend kaheksa koos suulise muudatusettepanekuga, mis äh, lisab juurde and increase by three hundred thousand euros. suurendatakse kolmesaja tuhande euro võrra. ei, siiski see on siit kustutatud. kui see märkus on kustutatud, siis hakkame hääletama. Äh, raportöör toetab, kes on poolt? aitäh, kes on vastu? laske käed alla, erapooletuid ei ole, muudatusettepanek on heaks kiidetud. kakskümmend kolm null üks null kuus null üks, muudatusettepanek neli tuhat nelikümmend seitse, raportöör ei toeta. kes on poolt? mitte keegi. ma kujutan ette, et siis paljud hääletavad vastu, kes on vastu? aitäh, laske käed alla. erapooletuid ei ole erapooletuid, tagasi lükatud. seega oleme rubriik neljaga lõpule jõudnud. nüüd läheme pilootprojektide ettevalmistava töö juurde. raportöör soovib teha omapoolse märkuse. Gracias. Eh, bueno, la única observación que, que puedo hacer es que como aitäh, nagu te teate, siis äh, tabeli äh, koostamine ettevalmistava töö ja pilootprojektide kohta. Äh, siin püüdsime saavutada tasakaalu erinevate projektide vahel. meil on siin erikomisjonid ja ilmselt on see kõige raskem töö, mida kunagi teha tuleb, tegemist on kõige keerukama ülesandega eelarve koostamise puhul. ma loodan, et inimesed on rahul selle tulemusega ja mul on väga kahju, et ma ei saanud rohkem pilootprojekte ja ettevalmistavaid tegevusi siia kaasata, ehkki liikmesriigid neid välja pakkusid. loomulikult oleks kõik need projektid väärinud tabelisse sisseviimist, kuid meil olid teatud piirmäärad, millest pidime kinni pidama ja ma ei saanud siia nimekirja midagi muud lisada, aitäh. aitäh, seega on tegemist üldise hääletusega. mis puudutab kompromissi, proua Kardiasabal. jah, ma vabandan, ma pean täpsustama midagi teatud äh, summade ülekandmise valguses äh, välisteenistusele meil õnnestus vabastada äh, kate, kategoorias üks A viissada tuhat vaba, vabastada, seega me võime sotsiaalkindlustusega seotud projektidega tekkinud puuduse ülekande ja on mõistlik jätta see rubriigi üks A alla, arvestades piiranguid me jäime küll kinni küll kolmandasse rubriiki, aga kuna me saime viissada tuhat vabaks, me kanname selle tagasi üks A rubriigi alla, see on mõttekam. seega see oli äh, muudatus kompromissis, äh, härra Tüpre. Äh, vabandust, ma ei saanud väga hästi aru, kas raportöör saaks oma ettepaneku üle korrata, ma kahjuks ei kuulanud hästi. jah, kuivõrd me hääletasime ülekande üle jaos kolm, välisteenistus, siis on meil viissada tuhat ähm, eurot vaba raha ja ma muudan siin lihtsalt kategooriat selle raha puhul, see on loogilisem kas äh, kõik on nüüd selge? siis saame hääletada kõiki projekte korraga, seega kes on poolt selle kompromissraporti poolt, aitäh, kes on vastu? kuus on vastu. seega on see raport heaks kiidetud nüüd saame minna muude jagude juurde, annan sõna proua Hoolmeierile, enne kui hakkame muudatusettepanekuid läbi vaatama. Äh, väga lühidalt, võrreldes eilsega ei ole olukord üldse muutunud lubage lühidalt selgitada, arvestades seda, et kui me räägime nõukogu poolt pakutud välja eelarve projekti, siis meie toetame nõukogu seisukohta. Eh, otsedemokraatia fraktsiooni eh, muudatuse puhul me peame vaba hääletuse andma, siin on kirjutatud Butch, aga need ei ole eelarvekomisjoni ettepanekuid, vaid EFDD ettepanek, seega see on veidi eksitavalt esitatud meie hääletusnimekirja ja mul eh, esitati küsimus, miks me lükkame tagasi eelarvekomisjoni muudatuse, kuid need ei ole komisjoni eh, muudatusettepanekud, need on EFDD muudatusettepanekud eh, remondihoolduse puhastuse osas me ei ole hääletust teinud ja eile koordinaatorite koosolekul ja komisjoni koosolekul me arutasime seda küsimust ja muudatusi meie seisukohas ei ole. Merci, madame le rapporteur aitäh. saame hääletama hakata. esimene hääletus selleks, et taastada eelarveread, mis pakuti välja komisjoni poolt mõningate kohandustega. kes on poolt, palun tõstke käed. aitäh, kes on vastu? kuus. seega toetame. nüüd läheme suulise muudatusettepaneku juurde, mille on esitanud raportöör, rida nelisada kolm ja rida sada üks, nelisada kolm, kolm miljonit lisaks ja rida sada üks miinus kolm miljonit, nii et tasakaal on siin olemas, kes toetab seda muudatusettepanekut? aitäh, kes on vastu? aitäh, erapooletuid ei ole. kontrollime. elektrooniline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. kakskümmend viis poolt, üheksa vastu, seega toetame siis on meil muudatusettepaneku kiri parlamendi direktoraadi poolt. Teil on detailid olemas selle kohta ja raportöör seda kirja toetab. kes on poolt? aitäh, kes on vastu? seega kiri on heaks kiidetud ja nüüd saame minna eraldi hääletuste juurde rida tuhat. kaheksa tuhat üheksateist, raportöör ei toeta, kes toetab seda muudatusettepanekut? aitäh, laske käed alla, kes on vastu? aitäh. erapooletuid tagasi lükatud seega. rida tuhat kuus, muudatusettepanek kaheksa tuhat kakskümmend ja neli tuhat kakssada üheksakümmend neli. raportöör ei toeta, kes on poolt? aitäh, kes on vastu? aitäh, erapooletuid. muudatusettepanek on tagasi lükatud, rida tuhat kakssada, muudatusettepanek kaheksa tuhat kakskümmend üks ja neli tuhat kakssada üheksakümmend viis. raportöör ei toeta. kes on poolt? aitäh, laske käed alla, kes on vastu? aitäh, muudatusettepanek on tagasi lükatud tuhat nelisada kaks muudatusettepanek kaheksa tuhat kakskümmend kaks ja neli tuhat kakssada üheksakümmend kuus identsed ja raportöör ei toeta neid muudatusettepanekuid, kes on poolt? aitäh, kes on vastu? aitäh, erapooletuid ma ei näe tagasi lükatud rida kaks tuhat ükssada viis, muudatusettepanek kaheksa tuhat kolmsada üheksakümmend kaks raportöör ei toeta. kes on poolt? aitäh. kes on vastu? laske käed alla, erapooletuid ei ole. muudatusettepanek on tagasi lükatud. E, rida nelisada. kaheksa tuhat kolmsada üheksakümmend neli, kes on poolt? kes on vastu? aitäh, laske käed alla. erapooletuid tagasi lükatud rida nelisada. kaheksa tuhat kolmsada üheksakümmend neli eh, raportööri toeta, kes on poolt? kes on vastu? vabandust, ütleb äh, esimees, see on tagasi lükatud ja seega oleme lõpetanud parlamendiga, nüüd läheme äh, jaoks kaks juurde nõukogu äh, rida kaks tuhat kümme kaks tuhat kakssada, kaks tuhat kakssada kaks. Need muudatusettepanekud, neid saame siin korraga hääletada, kes on poolt ähm,. raportöör ei toeta, palun, kes on poolt? aitäh, laske käed alla. kes on vastu? aitäh, erapooletuid ei ole, need on tagasi lükatud. nüüd läheme siis äh, Euroopa Kohtu juurde jagu neli kompromiss äh, üks, mis tähendab kaheteistkümne lisatöökoha loomist raportöör toetab loomulikult. Need, kes toetavad, palun näidake käega. aitäh, kes on vastu? kes on erapooletud? aitäh, kolm on erapooletut. seega toetame. heaks kiidetud seega on tagatud äh, tööhõive ja majanduskasv ja nüüd on meil kompromiss B. üheksa kohtuniku kohtule. raportöör toetab, kes toetab seda ettepanekut? kes on vastu? seega on see heaks kiidetud. Läheme märkuste juurde. rida on tuhat nelisada kuus muudatusettepanek kaks tuhat kakssada kolm. raportöör toetab. kes seda muudatusettepanekut toetab? aitäh, kes on vastu? erapooletuid ei ole, üks on, kaks erapooletut. heaks kiidetud nüüd jagu kuus, majandus- ja sotsiaalkomitee, koostöölepe Euroopa Parlamendiga, siin on kompromiss ja hääletame plokina, raportöör toetab seda plokki, hääletame, kes on poolt aitäh, laske käed alla, kes on vastu. kümme on vastu. seega heaks kiidetud. nüüd läheme raportööri ettepaneku juurde, mis puudutab jagu seitset, kompromissettepanek, mida raportöör loomulikult toetab. hääletame, kes on poolt. aitäh, laske käed alla, kes on vastu. vist oli kaheksa. hääletusega oleme seega heaks kiitnud selle kompromissi. ja nüüd Läheme eraldi hääletuste juurde, kõigepealt rida tuhat neli, muudatusettepanek seitse tuhat kuussada, mida raportöör toetab, kes on poolt? tõstke käed, kui te olete poolt. aitäh, laske käed alla. hääletame elektrooniliselt. hääletus on alanud aitäh, hääletus on lõppenud. kakskümmend kaks poolt, kaksteist vastu, rida kakssada kuuskümmend neli, muudatusettepanek kaks tuhat viissada kolm, mida raportöör toetab. kes on poolt? aitäh, kes on vastu? hääletame elektrooniliselt, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. hääletus on seega heaks kiitnud selle ettepaneku kakskümmend kolm poolt, kaksteist vastu. rida S seitse S üks, esimene muudatusettepanek neli tuhat kolmkümmend kuus. siin on kaks identset muudatusettepanekut, raportöör ei toeta, kes on poolt? aitäh, kes on vastu? erapooletuid? tagasi lükatud. nüüd läheme kümnenda jao juurde, välisteenistus, välisasjad kolm muudatusettepanekut, kõigepealt rida kolm tuhat üks, siis kolm tuhat kolm ja kolm tuhat neli. muudatusettepanek kaks tuhat kaheksasada üheksa, kaks tuhat kaheksasada kümme ja kaks tuhat kaheksasada üksteist. Neid saab korraga hääletada. kes on poolt, raportöör toetab. aitäh, kes on vastu? aitäh erapooletuid ei ole. seega oleme heaks kiitnud need muudatusettepanekud. siis oleme lõpetanud muude jagudega. ja nüüd läheme maksete juurde Äh, maksete äh, juures on meil äh, plokkide kaupa hääletused. esimene plokk, mis taastab assigneeringud esimese komisjoni ettepaneku tasemel ja mida raportöör toetab hääletame, kes on poolt. aitäh, laske käed alla, kes on vastu. viis on vastu, erapooletuid ei ole. teine, vabandust, Dupre, kas te soovisite sõna? aitäh, enne kui hakkame teist plokki hääletama ja kolmandat plokki hääletama, siis ilmselt panite tähele, et meil esimese plokiga probleeme ei ole ja tahtsin täpsustada, et me ei leidnud, et kulukohustused oleks olnud meile sobival tasemel, kuid solidaarsusest toetasime meie komisjoni. teine plokk, tuletan meelde, et mul oli siin vastuväide, mis puudutas seda, kas praegu peaks kõik ettenägematuteks kuludeks ette nähtud vahendid ära kulutama ja võttes oma fraktsiooni liini arvesse ei saa ma lubada, et kõik minu fraktsioon seda plokki toetab. ma toetan igal juhul komisjoni äh, otsust, aga ma ei saa oma fraktsiooni nimel midagi garanteerida. aitäh. igalühel võib tekkida selline olukord, et et äh, hääletamine on keeruline, me peame lahendama maksmata arvete olulise probleemi, nii et peame nõukogu ja komisjoniga püüdma lahendusele jõuda. võib-olla me siin ei hääleta selle lahenduse üle, aga olen valmis äh, selles võitluses äh, osalema. seega plokk kaks, raportöör toetab, hääletame. aitäh, kes on vastu? aitäh, kuus, seitse, viis on vastu, heaks kiidetud. ja kolmas plokk, mis püüab makseassigneeringuid tõsta kõrgemale komisjoni poolt ette nähtud tasemest raportöör toetab, kes on poolt? aitäh, kes on vastu? viis on vastu, seega need kolm plokki on heaks kiidetud. tegemist on läbirääkimisteks sobiva positsiooniga. nüüd läheme eraldi hääletuste juurde. null neli, null kaks, kuuskümmend muudatusettepanek kaks tuhat neliteist, kaks tuhat nelikümmend. kes on poolt? raportöör ei toeta. aitäh, kes on vastu? aitäh, laske käed alla. ei, vabandust, kes on erapooletuid, erapooletuid ei ole, tagasi lükatud null neli, null kaks, kuuskümmend üks, kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend. raportöör ei toeta poolt, kes toetab, üks, kes on vastu, aitäh, erapooletuid ei ole, seega on see tagasi lükatud. null neli, null kaks, kuuskümmend kaks, kaks äh, identset äh, muudatusettepanekut, mida raportöör ei toeta, kes on poolt, aitäh, laske käed alla, kes on vastu. aitäh, muudatusettepanek on tagasi lükatud. ja seega oleme lõpetanud meil on päevakord, äh, mis on ette nähtud äh, homse õhtuni. proua Gardia Sabal ja meie koordinaator on niivõrd hästi aga ette valmistanud äh, kõik hääletused, et saime varem lõpule ja tahtsin tänada ka sekretariaati ja proua Monika Strasset, kes on suurepärase töö ära teinud ja ma olen ise siin uus, annan sõna proua Kardia Sabalile. tänan, esimees, ma luban, et räägin lühidalt et me saaksime äh, mõelda selle üle, kuidas me praegu hääletasime. kõigepealt tahaksin õnnitleda, kõnnitlused komisjonile. mulle tundub, et, et meil on saavutatud äh, nõukoguga läbirääkimisteks väga avatud positsioon ja nüüd lasub meie õlgadel suurem vastutus äh, võrreldes hääletusega, sest nüüd tõeliselt käivituvad äh, läbirääkimised. ja ma usun, et meie prioriteete arvestatakse, ma tänan variraportööre ja koordinaatoreid tehtud tööst, on esitatud väga palju muudatusettepanekuid, see on äärmiselt keeruline teema, väga raske on äh, jõuda kõikidele rahuldava lahenduseni, äh, kuid äh, koordinaatorid on pidanud paljudest asjadest loobuma ja mööndusi tegema, esimees juba mainis, et eritänu kuulub meie sekretäriaadile, sest see oli äärmiselt keeruline ülesanne tegeleda kõikide nende muudatusettepanekutega, mis muutusid iga veerand tunni järel. ja nad tegelikult väga palju lihtsustasid meie elu, suur tänu neile, Monikale ja Olgale, kes on samuti kohal. tänan kõiki, sest tänu teile sai see võimalikuks ja ma loodan, et me saavutame sellise eelarve, mis on sobiv Euroopa Liidule, see on meie ju lõppeesmärk Eh seega need hääletused on lõppenud, tehtud on äh, väga palju tööd, tahan äh, tänada pearaportööri, teiste jagude raportööri, koordinaatoreid ja ka äh, komisjoni personali, sekretäriaati kes on väga suure töö ära teinud. tahaksin tõesti neid kogu südamest tänada ja ma arvan, et selle töö vili lubab meil lati panna küllalt kõrgele läbirääkimiste alguseks. nüüd vaatame, kuidas nõukogu ja komisjon öö, omalt poolt kaasa tulevad, eriti just maksmata arvete probleemi lahendamiseks ja Euroopa imidži parandamiseks äh, regioonides, kohalikes omavalitsustes, kus ei saada vajalikku toetust Euroopalt ja kuidas äh, me saame siis majanduskasvu ergutada, kui on sellised hilinemised äh, arvete maksmisel. nii et need hääletused, mis me siin läbi viisime, rõhutavad selle probleemi kiireloomulisust ning peame muidugi ka jätma pisut manööverdamisruumi, sellepärast et uus komisjon ei saa lähtuda IST-d kolm miljardit tuleb investeerida kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal, ei, me peame kohe praegu hakkama tegutsema ja tuld kustutama, me peame väga kiiresti toimima. nii et need hääletused on lati väga kõrgele seadnud, nüüd vaatame, mida nõukogu ütleb kindlasti on meie eesmärgid ühtsed, kuid me teame, et probleemid tekivad just detailidega. meil oli täna äh, pärastlõunaks ja ka homseks ette nähtud koosolek, kuid äh, kuivõrd me saime tööga varem ühele poole, siis saame osaleda kuulamistel ja valmistada ette äh, ka proua Georgieva kuulamist, mis leiab aset neljapäeval kell kolmteist kolmkümmend. kas teil oli veel mingisuguseid muid küsimusi, mida te soovitasite täna lahendada? kui ei ole, siis on koosolek lõppenud, aitäh, et tulite! <laughs>